saa oma vastutusest siin kõrvale hiilida. et nemad ei saaks, et nemad saaksid ka oma eesmärke täita, suur tänu. Grazie, cari colleghi ol.... suur tänu. kolleegid, mul on hea meel teavitada teid sellest, et parlamentidevahelises kohtumiste raamistikus on töökohtumisel, töövisiidil Euroopa Parlamendis äh, Hiina esindajad meil oli Euroopa Parlamendi ja Hiina vahel kahekümne üheksas parlamentaarne kohtumine, tervitan palavalt kõiki selle delegatsiooni liikmeid, härra Tšapek Singh, asepresident välisasjade komisjonis äh, Hiina Rahvavabariigi mm, Rahvusassamblee eest ja ka Euroopa Parlamendi liige äh, on selle kahekümne üheksanda parlamentidevahelise kohtumise juhiks Euroopa Parlamendil on suur heameel näha, et see dialoog on meil regulaarne, kestnud juba tükki aega ja seekordne kohtumine edendab suhteid meie kahe parlamendi vahel ning võimaldab meil äh, käsitleda tervet hulka ühist huvi pakkuvaid teemasid meie äh, parlamentide vahel. soovin mõlema delegatsiooni juhtidele palju edu nende koosolekute pidamisel, mis neil täna toimuvad. loodan, et see aitab meie kahte institutsiooni enamgi lähendada. suur tänu. Ora per il gruppo eh, de confederale della sinistra unitaria europea. nüüd järgmise kõnelejana saab sõna härra Scholz, kaks ja pool minutit. proua president, kõrge esindaja, komisjoni asepresident, meil on Euroopa Parlamendis regulaarsed arutelud Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vaheliste suhete vahel. mina kirjutasin oma fraktsiooni nimel ka ühisresolutsioonile alla, vaatamata sellele, et see resolutsioon ei lähe piisavalt kaugele seoses viimase tippkohtumisega. ja tahaksin lisada järgmist. tegemist oli esimese tippkohtumisega pärast Lissaboni lepingu jõustumist ning just sel põhjusel lootiski Vene pool, et Euroopa Liit oleks olnud resolutsioon, resoluutsem. sellepärast, et Venemaa jaoks olime meie ju loomulik strateegiline partner, kellega meil on ühised väärtused. ja veebruaris kaks tuhat kümme sai Venemaast ka neljakümne seitsmes mm, mm, riik, äh, riik, kes ratifitseeris ka vastava Euroopa Nõukogu resolut-, äh, konventsiooni. nüüd viisaküsimused ja läbirääkimised on kestnud meil juba seitse aastat, aga käegakatsutavat tulemust ei ole meil selles küsimuses, samuti jagan ma seda seisukohta, et moderniseerimispartnerluse äh, küsimuses me peame minema kaugemale kui see, mida praegu välja pakutakse, kuna Euroopa tehnoloogia projektide, projekte ei tohiks edastada äh, sellisel juhul või edendada sellisel juhul Venemaaga, kui teiseks pooleks partneriks on Vene riik. Äh, ja samuti tuleks edendada koostööd VKE-dega Venemaal just, aga, aga see kõik sõltub usalduse kliima loomisest. miks on nii palju tarvis vajadusi ja mõlema poole jaoks on kõige tähtsam, on katsuda ületada seda vastastikuse usaldamatuse olukorda, on kõikides valdkondades, poliitilises, majanduslikus, sotsiaalses, kultuurielus, võiks Äh, vastastikku usaldust just niiviisi kasvatada. energi- ja, ja keskkonnaküsimused on keskse tähtsusega äh, meie vahelistes suhetes kuid väga sagedasti me räägime energiast kui strateegilise koostöö instrumendist ja kui positiivsest näitest äh, usalduse kasvatamisel, aga kui me tegelikult energiast räägime, siis sagedasti on just nimelt äh, arusaamise puudumist ja probleeme selles küsimuses, suur tänu. siia l'onorevole Provera per un minuto e trenta. härra Provera nüüd poolteist minutit. suur tänu importanza per l'Unione Europea ed è per loomulikult on siin Venemaa näol tegemist väga olulise partneriga Euroopa Liidu jaoks ja sellepärast oleks meil vajalik arendada välja võimalikult laiaulatuslik koostöölepe selle riigiga. see võimaldaks meil tagada see, et koostöö toimuks kõige paremates tingimustes, me saaksime rääkida viisarežiimist, kaubanduslepingutest, ebaseaduslikust sisserändest ja samuti võitluses terrorismi vastu ning organiseeritud kuritegevuse vastu, samuti kliimamuutuse vastu. kui me räägime Iraani tuumaküsimustest, siis see samuti on väga problemaatiline, samuti Lõuna-Kaukaasia küsimus ning Lähis-Ida samal ajal aga näeme, et äh, siin on levinud teatud eelarvamused, peaksime aga töötama tunduvalt konkreetsemalt, kui me su-, kui me soovime tagada oma energia tarnekindluse, siis peame tunnistama ka seda, et South Streami projekt kujutab endast olulist lisaväärtust. ja kindlasti mõjutab see oluliselt ka majanduse taastumist järgnevatel aastatel. Venemaa ja Euroopa Liit peaksid tegutsema kahel eri tasandil kõigepealt, mis puudutab ähm, ideoloogiat ning väärtusi ja teiselt poolt ta peaks aga tegutsema jällegi pragmaatiliselt. suur aitäh, nüüd annan sõna härra Le Penile, kaks kolmkümmend, palun. lugupeetud kõrge esindaja, lugupeetud president, mul on väga hea meel, et me näeme, et on uus dünaamika siin partnerlusleppes, siin on teatud pragmaatilisus, loomulikult on Venemaa näol tegemist täiesti möödapääsmatu geopoliitilise partnerlusega. ühtlasi olen ma ka väga rõõmus selle üle, et ma olen siin kuulnud koostöö ähm, tihendamisest kriisi lahendamisel Venemaaga. tundub, et tihtipeale alahinnatakse meie partneri Venemaa seisukohti, ükskõik, kas me räägime siin energiaküsimustest või äh, ka Venemaa naaberriikide küsimustest. enamik liikmesriike äh, mõistavad hukka inimõiguste rikkumist vaid Venemaal. kui me räägime aga Hiinast, siis äh, ei pöörata sugugi tähelepanu õigusriigi põhimõtete rikkumisele me räägime siin minimaalsetest sotsiaalnõuetest, siis tuleks pöörata tähelepanu ka sellele, mis leiab aset meie endi koduriigist. praegune Venemaa Föderatsioon on suutnud väljuda raskest olukorrast, hoolimata kõikidest probleemidest, loomulikult seisab neil ees veel äh, suuri väljakutseid, nii et kallid eurooplased, veidi tagasihoidlikkust palun, eriti võttes arvesse seda, et järjest kallimatest vahenditest hoolimata ei ole Euroopa riigid suutnud saavutada neid eesmärke, mida nad kirjutavad ette Ida-Euroopa riikidele ning Venemaale. samal on needsamad inimesed, kes räägivad tuumarelvade mittekasutamisest, aga samal ajal jällegi üritatakse tihendada suhteid Venemaaga. nii et tegemist ei ole mingisuguste uute ajalooliste faktidega, lihtsalt äh, tõlgendatakse nii, nagu soovitakse äh, nõukogudeaegseid arhiive tuleb siiski vaadata, milline oli külma sõja lõpp tegelikult. siis taheti ju entusiastlikult teostada teatud Nõukogude projekte. Venemaa näol on tegemist loomulikult strateegilise partneriga Euroopa Liidule ja meie suhteid tuleb tihendada, sellest saaksid kasu mõlemad pooled. see riik on äh, kultuuriliselt ning tsivilisatsiooniliselt, geograafiliselt ja ajalooliselt meile tunduvalt lähemalt ja meil on rohkem ühiseid huvisid, kui mõned riigid siin üritavad mulje jätta. suur aitäh. nüüd äh, teised fraktsioonide esindajad ja palun jääge oma sõnaaja piiresse, sest et me oleme juba hiljaks jäänud. nüüd proua Roomen Ruiten, palun. mevrouw Ashton, mevrouw Ashton lugupeetud proua Aston, lugupeetud president. tahaksin kõigepealt tänada kolleege, kes on teinud selle teemaga tööd selleks, et jõuda hea resolutsioonini. proua Ashton oma resolutsioonis toome me välja mõned kriitilised märkused tippkohtumise suhtes ja nagu me juba kuulnud oleme mõningatelt sõnavõtjatelt, siis ka meie oleme arvamusel, et need kesised tulemused tulenevad sellest, et Venemaa eelistab kahepoolseid suhteid suhetele Euroopa Liiduga, nii et kuidas teie näete koostööd Venemaaga, kas tippkohtumisel oli teil äh, tõepoolest mulje, et Euroopa Liit kõneles ühehäälselt, ma tahaksin teile esitada neli küsimust. kas äh, koostöölepingut käsitleti sellel kohtumisel? minu arvates on väga oluline, et meil oleks konkreetne siduv lepinguline raamistik ja mitte äh, vaid mõned lepingud näiteks energiavaldkonnas koostöölepingud peavad võtma arvesse loomulikult ka demokraatliku ühiskonna põhimõtteid ning inimõigusi. kas see koostöö, see partnerlus Euroopa Liidu ning Venemaa jaoks on prioriteet? minul on tunne, et ma olen justkui välja jäänud sellest partnerlusest, loomulikult on võimalik jõuda kokkulepeteni, aga kui me nüüd räägime konkreetselt moderniseerimisest, siis olukord ei ole kuigi selge kui me räägime nüüd majanduse, Venemaa majanduse moderniseerimisest, siis meie oleme arvamusel, eriti mis puudutab maailma kaubandusorganisatsiooni ja korruptsioonivastast võitlust, siis need teemad on tunduvalt olulisemad. ja nüüd ühiste ruumide küsimus, kas see ei ole mitte sama, mis meil oli varem juba olemas teiste partnerluslepete raames. igal juhul resolutsioonis me ütleme, et peame rõhuma rohkem inimõiguste kaitsele. on tuldud välja ka muudatusettepanekutega, sellest äh, räägime juba siis, kui räägime raportist vabandust, aga pean paraku teie sõnavõtu katkestama, sest et te ületasite oma sõnaaega juba neljakümne sekundi võrra, nüüd palun härra Švoboda. suur tänu, lugupeetud kõrge esindaja, suur tänu selle raporti eest, minu arvates oli see väga selge ja siin on selgesti räägitud sellest, et kui oluline on see, et meil oleks partnerlus Venemaaga tegemist on loomulikult strateegilise partneriga, aga sama, samas peab ka nentima, et tegemist on partneriga, kes ei ole jäänud kõikide lepingus nimetatud ähm, tingimuste juurde, näiteks võtame Gruusia ja viimase sõjalise konflikti, siis Venemaa ei ole järginud äh, nõudeid, mis talle seati ähm, Gruusia suhtes Venemaa võiks pigem mär-, mängida just nimelt sellist äh, äh, rahustavat rolli, kui me räägime nüüd Kõrgõzstanist, siis ju oleks tal võimalik seda teha, Venemaa ütles, et ta tahab teha seda vaid ÜRO äh, raames ja tegelikult me tervitame seda, loomulikult Venemaa peab jääma meie partneriks, ta peab jääma meie strateegiliseks partneriks, aga samal ajal peab Venemaa austama meie reegleid, meie ühiseid reegleid neid reegleid, mille me oleme välja töötanud ÜRO raames. Venemaa peab samuti järgima ka kõiki neid kohustusi, mis tal on, on endale võtnud Euroopa Liidu suhtes. see, et Venemaa ja Ukraina suhted on sellised, nagu need on, ei ole takistanud Euroopa Liidul parandamast oma suhteid Ukrainaga suur aitäh, härra Švoboda, nüüd annan sõna äh, pooleteistkümneks minutiks härra Lambsdorffile. lugupeetud asepresident, see, mida just ütles härra Švoboda, vastab ka meie fraktsiooni strateegiale, loomulikult soovime Venemaaga strateegilist partnerlust, aga meie arvates meil seda tegelikult veel ei ole. me ei ole, me ei jaga päris samasid väärtusi, aga lootust meil on ja äh, eriti just teie mandaadi raames, proua Ashton, võimaldab see meil minna kaugemale, kui me oleme läinud varem. me saaksime siin rakendada ellu nii-öelda läänelikku poliitikat, mis on konstruktiivsem kui äh, minevikupoliitika, kui me võtame nüüd äh, piirikonflikti piirikonflikti Rootsiga, siis äh, siin on tehtud tõelisi samme edasi. ja mis puudutab gaasivarustust, siis kindlasti on siin liigutud edasi, nüüd näiteks äh, Poola küsimus, tõepoolest on võetud vastu märkimisväärseid otsuseid ja ei olnud sugugi ette näha, et Venemaa ka oma meediakanalites äh, näitab äh, ka Tõnis tehtud filmi. Venemaa mõistab, et äh, tal on tõelisi probleeme lõunaosas, võtame siin Kõrgõzstani või ka Iraani küsimuse julgeolekunõukogus Venemaa ellu rakendatav poliitika äh, võib-olla takistab rahvusvaheliste lepinguteni jõudmist, aga kindlasti loodame jätkata seda strateegilist partnerlust. suur aitäh, nüüd annan sõna proua Hautalale, üks minut, palun. suur tänu teile, kõigepealt tahaksin tänada südamest kõrget esindajat, et olete siia tulnud ja ka kõiki teisi, kes on, reisisid Venemaale, et rääkida inimõigustest. mul on hea meel näha, et see teema on meie tänaste arutelude keskmes, aga siiski on mul mõningaid murepunkte, resolutsioon, mida hääletatakse homme, siis äh, sinna tuleks lisada teatud aspektid me teeme tihedat koostööd äh, nõukogu ning komisjoniga ja just nimelt äh, sellel teel tulekski jätkata. proua Malmström tõi välja konkreetse inimõiguste rikkumise küsimuse, äh, kui ta suhtles Vene poolega. Need on näited inimõiguste rikkumisest, mis viivad lausa inimeste hukkumiseni. ärgem unustagem, et Rostovis Doni ääres, kus tippkohtumine toimus, takistati kodanikel meelt avaldamast. suur aitäh, proua Hautala ja nüüd härra Kurski, üks minut, palun suur tänu. Moskva on mõistnud, et kui nad ei moderniseeri ning ei võimalda ligipääsu lääne tehnoloogiatele, ei suuda ta ähm, edasi arendada ning Euroopa, edasi areneda ning Euroopa Liit saab seda võimalust ära kasutada. seda me äh, nägime ka Rostovi tippkohtumisel kui Euroopa Liit ei võta julgemat positsiooni läbirääkimistel, siis ei saavuta ta midagi. uus äh, assotsiatsioonileping Venemaa ning Euroopa Liidu vahel äh, viitab oluliselt just nimelt inimõiguste küsimusele. Venemaa ei suuda moderniseeruda ilma, et ta ka demokratiseeruks ja seega peab Euroopa Parlament äh, väljendame oma kahetsust selle üle, kuidas on rikutud kodanike õigusi nii Moskvas kui Peterburil, Peterburis maikuu jooksul, kui mm, suruti maha meeleavaldusi. tänan ja järgmisena saab sõna härra Belder üheks minutiks. suur tänu, proua president juba Peeter Esimese ajast alates on Venemaal ja Euroopal olnud erinev tõlgendus sõnale moderniseerimine, kaasaegne. ühelt poolt on olnud niisugune materiaalne lähenemine ja teiselt poolt äh, komplekssem lähenemine ja see tuli välja ka Rostovi Doni ääres äh, viimasel Euroopa Liidu Moskva tippkohtumisel, kui me rääkisime partnerluse moderniseerimist, härra Medvedev ütles selgelt äh,, et mis puudutab Venemaad, moderniseerimine tähendas tehnilisi aspekte, tehnokraatilist lähenemist. aga Euroopa Liidu institutsioonide poolt meile tundus, et väga oluline on kaasajastada ka ühiskonda, et tagada tõeliselt põhiõiguste täitmine ja vaba kodanikuühiskond ja see annab meile mõtteainest. nimelt asjaolu, et Venemaa salateenistustel on rohkem mõjuvõimu kui inimõiguste kaitsjatel, näiteks Vladimir Lukin on selle kohta öelnud väga õigesti, et me ei tohiks unustada, et Putini mudelit ei tohiks kopeerida. tänan, järgmisena härra Liisek, poolteist minutit. proua president, Lady Ashton, on suurepärane, et me jätkame kahekõnet Venemaaga, me vajame seda dialoogi. ja kõik mõistlikud inimesed toetavad seda. ka Euroopa Parlament toetab äh, Venemaa-suunalist dialoogi. Venemaa muutub, on muutumas, me vähemalt loodame seda. ja nagu härra Medvedev väitis, äh, hakkab kehtima äh, õigusriigi põhimõtted ja Euroopa Liidu ettevõtjad, kes investeerivad Venemaale, äh, arendavad kaubavahetust Venemaaga, saavad usaldada äh, neid äh, õiguslikke põhimõtteid, mis ei takista enam suhteid Venemaaga. kahjuks eksisteerib veel väga palju õiguslikke probleeme Venemaaga ja Venemaaga suheldes me ei tohi seda unustada, me peame meenutama Venemaale seda asjaolu. meil on hea meel, et Venemaa teeb koostööd liikmesriikidega, rahvusvahelise ringkondadega, ÜRO-ga Äh, terrorismivastase võitluse valdkonnas ja rahvusvahelise julgeoleku tagamise nimel, kuid meile teeb muret see, et mitte kõikide küsimustega ei ole tegeldud. näiteks äh, naaberriikide küsimustega. me tunneme muret sellepärast, et on olemas Venemaal poliitikud, kes soovivad äh, taastada Venemaa impeeriumi. eriti Gruusia küsimuses me peaksime sekkuma ja meenutama seda asjaolu neile mm. -hmm ja nüüd ma annan sõna härra Fleckensteinile pooleteistkümneks minutiks. proua president, äh, Lady Ashton, daamid ja härrad, Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumine äh, tõi kaasa tavalised tulemused, eriti kui me räägime äh, moderniseerimispartnerlusest. ma mõistan, et dialoog äh, kodanikuühiskonnaga on kaasatud sellesse moderniseerimispartnerlusse kui üks võtmetähtsusega küsimus. Äh, Euroopa Liidu Venemaa töörühma juhina ma juhtisin ühte töist kohtumist paar päeva tagasi, kus me rääkisime kodanikuühiskonna küsimustest ja me veel kord äh, selgitasime, kui palju edusamme on saavutatud selles valdkonnas Vene, Venemaal ja kui palju veel on vaja ära teha ja ja arutasime ka seda, kuidas meie oma kogemuste põhjal saaksime panustada sellesse protsessi minu arvates on oluline vahetada arvamusi, seisukohti, mitte ükski moderniseerimispartnerlus ei saa toimuda ilma inimestevaheliste suhtluseta ja seetõttu ma olen veidi pettunud, et Euroopa Liit ei ole järele andnud viisavabaduse küsimuses. me peame seadma käegakatsutavad eesmärgid ja nende eesmärkide suunas peaksid nii Euroopa Liit kui ka Venemaa töötama. küsimus ei ole mitte ajakavas, mingi sündmuste jadas küsimus on selles, et me peame olema usaldusväärsed partnerid nendes küsimustes ja me peame kindlaks määrama kriteeriumid. kõik, kes tunnevad Venemaad, teavad, et kui need kriteeriumid äh, kehtestatakse, probleemid lahendatakse, saab Venemaa ka viisavabaduse. tänan, järgmisena härra Tšerneski üheks minutiks. proua president, daamid ja härrad Euroopa Liidu suhted Venemaaga äh, peaksid olema nagu kahepoolse liiklusega tänav. me peame edastama neile ostia, oskusteavet, teadmisi tehnoloogia arengu valdkonnas, kuid ka nemad peavad meile midagi vastu andma. Nad peavad äh, parandama investeerimiskliimat meie investorite jaoks. ja meil on vaja ka õiguskindlust ning stabiilsust. ma kahetsen, et, et selle tippkohtumise ajal toimus nagu ühepoolne suhtlus, me anname neile midagi, kuid vastu ei saanud midagi. selles ühisavalduses puudub viide konkreetsetele inimõiguste rikkumiste juhtumitele. me peaksime välja tooma nimed, me peaksime tooma välja konkreetsed näited ja neid on palju. ja kui proua Merkel ja härra Medvedev leppisid kokku äh, Euroopa Liidu Venemaa kogukonna loomises, me peame otsustama, kas me räägime ühehäälselt või me räägime igaüks liikmesriik omaette. tänan, järgmisena härra Milan Moon, poolteist minutit äh,. daamid ja härrad. palun vaikust saalis äh,. energeetiline ning strateegiline suhe Venemaaga, sellest räägitakse ikka ja jälle ka Julgeolekunõukogus. nüüd on uus startleping USA-ga ning on ületatud ka raketikilbi küsimused ja on vähenenud ka pinged Ukrainaga ning samuti Gruusiaga ning uue, selles uues kontekstis rõõmustame selle üle, et on Venemaa kiitnud heaks ka Julgeolekunõukogu resolutsiooni eh, tuhat üheksasada kakskümmend üheksa Iraani suhtes. proua Ashton, kahetsusväärsuse, kahetsusega pean ütlema, et ei ole liigutud edasi ähm, partnerluslepingu osas enne peaks ju Venemaa siiski ühinema kaubandus, Maailma Kaubandusorganisatsiooniga siin räägitakse energia, energia, energiaküsimustest, investeeringutest, kõik on küsimused, mis on juriidiliselt siduvad. loomulikult olen ma nõus sellega, et Euroopa Liit ähm, aitaks Venemaad moderniseerumisprotsessis, aga kui me räägime partnerlusleppes moderniseerumiseks, mis pandi paika viimasel tippkohtumisel, ei tohiks olla alternatiiviks eelmistele lepingutele tuleks rääkida ka ähm, kohtusüsteemi tööta-, toimimisest Venemaal. ja loomulikult soovin ma ka, et poliitika, mida Euroopa Liit rakendab ellu Venemaa suhtes, oleks tõhus ning koherentne. Teie, proua Ashton, peaksite aitama meid püüeldes nendesamade eesmärkide poole, suur aitäh! Per favore, kolleegi, stiamo conclu-. daamid ja härrad, ma palun vaikust, sest arutelu on jõudnud lõpufaasi. ja nüüd annan sõna härra Vigeninile üheks minutiks. tänan, proua president äh, Ma näen, et teil on raskusi korra loomisega saalisikud, ma usun, et see müratase tõuseb veelgi. Äh, lugupeetud kõrge esindaja, suur tänu teile selle eest, et me edastasite meile infot selle tippkohtumise kohta. Äh, parlament tunneb suurt huvi selle tippkohtumise vastu ja ma leian, et tegemist oli konstruktiivse kohtumisega, kus oli vähem pingeid, kus oli rohkem realismi ja suuremat vastastikust austust mõlema osapoole poolt. ja ma loodan, et see uus suhete kliima osutub viljakaks meie Venemaa suhetes äh, sest äh, kui meie väärtused omavahel ei ole kooskõlas, siis me võime väita, et meil on rohkem eesmärke, rohkem sihte, äh, mille poole koos püüelda. ja see loob suurema aluse meie ühistele algatustest. ma ei nõustu kolleegidega, et äh, resolutsioon, mida me kavatseme vastu võtta, on nõrk. ei, see on tasakaalustatud resolutsioon ja meil ei ole sellist tasakaalust resolutsiooni juba pikka aega olnud. ma usun, et see resolutsioon toob välja selle tippkohtumise tõelised tulemused. idapoolses äh, partnerluse jaoks ma arvan, paranenud suhted Venemaaga on väga olulised, saavad võimalusi ähm, pikalt veninud probleemide lahendamiseks äh, nende riikide vahel, kes kuuluvad sellesse liitu. Äh, quanto... suur tänu vaba mikrofoni raames annan sõna ainult ühele parlamendiliikmele igast fraktsioonist, kes on palunud sõna sest me oleme ajakavast maha jäänud tõsiselt ja nüüd kolleeg Vaider üheks minutiks. Cienījamie kolēģi, sadarbība ar Krieviju nenoliet... Proua president, daamid ja härrad, koostöö Venemaaga peab jätkuma ja edasi arenema, kuid uus partnerlusleping peab olema täpsem ja juriidiliselt siduvam moderniseerimispartnerlus peaks olema kahepoolne ja proportsionaalne oma iseloomult. inimõiguste algamise koordinaatorina olen sunnitud rõhuma, rõhutama, et saja viieteistkümne kohtuotsuse puhul inimõiguste kohtus, mis on tõstetatud Venemaa vastu, on Venemaa osutunud süüliseks pooleks, kuid ei ole maksnud hüvitist, näiteks Kononovi juhtum kes aastal tuhat üheksasada nelikümmend neli põletati elusalt ja ka väga paljud Läti kodanikud, nende seas ka rasedad naised, mõisteti süüdi. kuid teda tunnustas Venemaa valitsus. see näitab, et meil on erinev arusaamine inimõiguste olukorrast Venemaal ja Euroopa Liidus suur tänu. järgmisena saab sõna härra Pascal, üks minut. minu arvates on viiendal juunil kahe tuhande kümnendal aastal toimunud Venemaa tippkohtumine Saksamaaga oli igal juhul tõhusam kui Euroopa Liiduga toimunud tippkohtumine me peaksime arutama teemasid palju sidusamal viisil, seda peaks tegema äh, välisminister Venemaalt ja meie kõrge esindaja, arvestades, et nad räägivad ühte sedasama. kui nad räägivad näiteks konfliktide resoluus-, äh, lahendamise mehhanismidest ja teine jälle millestki teisest. aga isegi kui ma möönan ja tunnustan, olen ju ise äh, rahvusvahelise poliitika professor, et asjad otsustavad suured öö, riigid, suured võimud, ei saa siiski unustada seda, et väiksemad detailid jäetakse ikka väiksematele lahendada. suur tänu! tänan! järgmine kõneleja, härra Milta, üks minut. härra Moltser tänan, proua president. tippkohtumisel ei saavutatud paljutki moderniseerimise pakett jäi ainult paberile ja paljud asjad ei ole üldse selged, me räägime öö, äh, koostöölepingust, aga me ei tea, mis asjast, ei ole mingisugust ajagraafikut, ei ole konkreetseid projekte ega midagi. aga loomulikult me kõik teame, et suhted Venemaaga on meile väga olulised, me peame seda edasi arendama poliitilistel põhjustel juba ja ma ütleksin, Venemaa on Euroopa jaoks tegelikult kõige tähtsam partner, sellepärast peame me hoolitsema selle eest, idapartnerluse, äh, idapartnerlust me ei peaks seadma sõltuvusse mm, suhetest Venemaaga, me peaksime kõigega üheskoos tegelema. kui me meenutame, mis juhtus kahe tuhande neljandal aastal, on terve hulk asju, mida me peame lahendama, terve hulk tingimusi vaja täita ja tippkohtumisel mainiti minu arvates ka Kosovo konflikti ja Gaza äh, sektori küsimust, kuid mis Kõrgõzstanist saab, poliitiline ebastabiilsus on ju seal ka, miks toda ei mainitud, kui kui, mis juhtub, kui seal kõik see riiklik struktuur äh, kokku langeb, mis juhtub üldse kogu selle riigiga ähm.? suur tänu. nüüd äh, vaba mikrofoni periood saab meil läbi ning annan sõnajärje asepresidendile paruness Ashtonile ning vabandan tema ees, tõesti, meie kojas on kõva lärm. palun, armsad kolleegid, katsuge nüüd vaiksemalt olla, palun proua Ashton. suur tänu, proua president. tänan ma loodan, et need, kes soovivad, saavad ka kuulata selle arutelu lõpu ära. ma räägin vaid mõnest võtmeasjast, mida mitmed siin on tõstatanud. alustan kõigepealt moderniseerimispartnerlusest ja poliitilisest koostöölepingust. Need ei ole omavahel üksteist välistavad. ma tahaksin näha, et koostöölepingu osas mindaks tõeliselt edasi. meil on teatud probleeme, mis puudutavad või edasiminekuid majandus- ja kaubandusasjades, aga mul ei ole mingisugust kahtlust, et me peame selle lepinguga lõpule jõudma Äh, ja sellega kõrval, selle kõrval toimub see moderniseerimispartnerlus, millega me alles alguse tegime. muidugi ma möönan, nagu härra Severingi ütles, siin on terve hulk väljakutseid, aga samas ütles ka härra Lambsdorff, et on palju võimalusi äh, ja härra Kurski, tõesti, me käsitleme ka inimõiguste küsimusi seal, see ei puuduta ainult ainult tehnilisi eeliseid, mida Venemaa tahaks saada. asi on palju laiem, nii justiitsreformi hõlmab ja nii edasi ja ma võin teile meenutada seda avaldust, mis me tippkohtumisel tegime, siis te leiate sealt, et kõik see, mida me arutasime, on ka sinna sisse pandud. ja kui te seda vaatate, härra Väldergi, siis te näete seda sealt äh, nagu proua Umer Reuten ütles, on väga oluline rääkida ühel häälel. me oleme praegu sellises olukorras, kus hakkab tõesti olema see nii, et Euroopa Liit on palju sidusam oma öö, suhtlemises ning öö, loomulikult Venemaal ei ole kunagi võimalik kõigi kahekümne seitsmega kahepoolselt suhelda. aga on palju küsimusi, kus Euroopa Liit kahekümne seitsmena, on palju võimekam ja mitte ainult majandusküsimustes, mm, et mõju avaldada Venemaal, kui seda suudaksid üksikud liikmesriigid teha. ja nagu härra Tanok, härra Le Pen ja härra Svoboda ütlesid, äh, kriisijuhtimine ma rääkisin äh, Sergei Lavroviga sellest, kuidas me saaksime tõhusamalt koostööd teha nendes küsimustes üle terve ilma ja Kõrgõzstani küsimus, jah, tõesti, äh, Kõrgõzstan ei olnud meile teemaks, sest et see asi arenes alles mm, väga hiljuti, neljakümne kaheksa tunni jooksul põhiliselt, aga me teeme selles valdkonnas ka Venemaaga koostööd ning ma olen äh, ühenduses ka kõigi teiste piirkonna riikidega, et katsuda asja seal edasi arendada. mitmed äh, liikmed äh, rääkisid siin Ukrainast, nagu härra Tanak härra Svoboda. eile kohtasin Ukraina peaministrit just nimelt selleks, et arutada äh, kuidas meil oleks võimalik äh, suhteid omavahel edasi arendada ja ma olen täiesti teadlik sellest, et Ukraina on meie jaoks väga oluline riik ning on väga oluline ka selles kontekstis, mida me teeme näiteks viisa küsimuste osas, äh, nagu härra Brock mainis juba arutelu alguses, me töötame sidusalt oma naabritega idapartnerluse raames, liigume edasi sellisel viisil, et see ei tekitaks mingisuguseid ebakohaseid äh, probleeme härra Fegenstein, teie rääkisite kodanikuühiskonnaga dialoogist, see on loomulikult oluline. Äh, ja siis WTO küsimus. nüüd äh, nad kaaluvad taaskord seda, et liituda üksinda, mitte terve oma selle tolliliiduga ma rääkisin asepeaminister Šivaloviga just hiljuti, et seda asja arutada. ja lõpetuseks Gruusia kysymys, se on väga-väga oluline, seda tõstatatakse kogu aeg, seda me tõstsime ka kahepoolsetel kohtumistel kõikidel tasemetel ning on väga oluline, et me ka Genfis töötaksime selle lahenduse nimel ja pean Morelli kiidan selle eest, mida ta on teinud ning päris lõpetuseks energiaküsimus see on loomulikult väga märkimisväärne kõige tähtsam küsimus, meil on tarvis tugevat partnerlust Ukrainaga ja samasugust tugevat partnerlust Venemaaga, suur tänu! tänan, asepresident. ma olen saanud kokku kuus resolutsiooni ettepanekut. nüüd on arutelu lõppenud ja hääletus selles küsimuses toimub homme kell kaksteist. nüüd läheme päevakorraga edasi ja järgneb hääletus.